Good morning, dear colleagues. Let's start our session uh, because Mrs Manescu had some alustame tänast koosolekut, kuna proua Maneskul oli teatavaid probleeme täna siia jõudmisega, ta sattus liiklusummikusse ja seetõttu alustame päevakorrapunktiga number kümme. tõelise territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamine Euroopa Liidus, ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus ja nüüd annaksin sõna meie raportöörile, härra Luhanile. palun, härra Luhan. suur tänu, härra esimees. tegemist on äh, teemaga, mis on meie jaoks väga oluline, majanduslik ühtekuuluvus ja sotsiaalne territoriaalne ühtekuuluvus on meie jaoks olulised äh, ja ma arvan, et seetõttu me peaksime kõigepealt rõhutama selle äh, raporti pealkirja Tõeline territoriaalne sotsiaalne majanduslik ühtekuuluvus. kas see on ülemaailmse konkurentsi vältimatu tingimus? ma püüan leida vastuse sellele küsimusele. ma püüan vaadata, millised on võimalused konkurentsivõime kasvuks Euroopa Liidus ning äh, rõhutada ühtekuuluvuse poliitika rolli Euroopa Liidu üle, konkurentsivõime ülemaailmsel tasandil võib suureneda, kui meil õnnestub oma sisepoliitikaid timmida nii, et nad meie pingutusi toetavad. aga nüüd me peame küsima endalt, kuidas meil õnnestub Euroopa muuta konkurentsivõimelisemaks maailma tasandil ja kuidas lahendada parimal moel majanduslikke probleeme, millega seisavad silmitsi meie kodanikud majandus, lisaks majanduskriisi tagajärgedele on meil ka muud väljakutsed, millega meil tuleb järgnevatel aastatel silmisti seista, globaliseerumisega kohanemine, demograafilised muutused, kliimamuutus, energiaga seotud küsimused. kõik need erinevad teemad on käsitletud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa Liidu strateegias. selleks, et väljakutsete negatiivset mõju minimeerida Euroopa kodanikele, peame me analüüsima, millist rolli saavad meie pingutustes mängida regioonid ja kuidas meie saame neid toetada. selleks, et saavutada Euroopa Liidu eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend, peame me mõistma, et meie arengutasemed on Euroopa regi-, regiooniti Euroopas regiooniti erinevad ja me peame seadma realistlikud eesmärgid endale, mis lähtuvad tõelisest olukorrast ja me peame seda tegema pärast konsulteerimist kõikide asjaosaliste osapooltega. minu raportis on neli osa, ma olen kindel, et te olete sellega loomulikult juba kursis. kõigepealt esimene osa, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitikat üldiselt üle maailma, ülemaailmasel konkurentsivõime tasandil siis territoriaalne ühtekuuluvus, Euroopa Liidu poliitikate mõju äh, kohalikule tasandile ja kolmandaks äh, ühtekuuluvuspoliitika mõju maksimeerimine majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. ja viimane, ehk siis neljas osa, käsitleb äh, ühtekuuluvuspoliitikat pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ma koostasin selle dokumendi lähtudes mõningatest infoallikatest, mille ma olen ka meie raporti alguses välja toonud. maailma Majandusfoorumi selle iga-aastased raportid olid minu jaoks väga oluliseks infoallikaks konkurentsivõime osas ja samuti ootame me ka suure huviga komisjoni regionaalse konkurentsivõime indeksit. see lähtub samast äh, lähenemisest nagu äh, globaalne, globaalse konkurentsivõime indeksi analüüs. OECD raportid on olnud ka minu jaoks oluliseks infoallikaks raporti koostamisel, kuid äh, ma pidin arvesse võtma asjaolu, et kõik liikmesriigid ei kuulu OECD-sse. selleks, et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline maailma tasandil, peab Euroopa Liit olema siseselt tugev. ja kõige tähtsam küsimus meie jaoks on see, kuidas seda kõike saavutada. oma raporti projektis olen ma teinud konkreetseid ettepanekuid selle kohta, ma mainiksin mõned äh, neist. kõigepealt peaksime me looma äh, võrdsed elatusstandardid kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. me peaksime toetama ja rahastama regioone lähtuvalt nende erivajadustest ja eripäradest, sellepärast et see aitab meil paremini kasutada kohaliku tasandi ressursse ja kohaliku tasandi potentsiaali. kolmandaks tuleks meil toetada teadusuuringuid, arengut ja innovatsiooni regionaalsel tasandil tulemuste saavutamine ühtekuuluvuspoliitikas on, on äärmiselt oluline. kui ühtekuuluvuspoliitika peaks läbi kukkuma, siis Euroopa Liidu konkurentsivõime maailma tasandil kindlasti väheneb. ma arvan, et Euroopa Liit peab vaatama kaugemale kui Euroopa Liidu enda piirid ühtekuuluvuspoliitika peaks olema meie ühiste, ühiseks aluseks, mis hõlmab kõiki meie kodanikke ja loob meile võimaluse juurdepääsuks kõikidele infrastruktuurile ja regionaalsetele teenustele. see peaks olema üks meie ühtekuuluvuspoliitika nurgakivisid. ühtekuuluvuspoliitika aitab meile anda konkurentsieelise maailmatasandi konkurentsis ja komisjon on algatanud Hiinaga struktureeritud dialoogi ja aasta hiljem seda ka Venemaaga. ühtekuuluvuspoliitika tulemusi tuleks maksimeerida. ja kõigepealt saame me teha seda rakendus meetmed, meetmete lihtsustamise abil ühtekuuluvusrahade jagamisel. me peame rohkem austama partnerluspõhimõtet ja suurendama institutsioonide võimekust. ja samuti peame me liikmesriikide äh, SKT-d arvesse regioonid on ühtekuuluvuspoliitika puhul väga olulisel kohal ja ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu järgmiste aastate poliitikates äh, omakorda tähtsal kohal. loomulikult kõikidele äh, poliitikatele järgnevad oma reaktsioonid. reaktsioonid on meie kõigi jaoks ühesugused, mõelge näiteks äh, mõelge näiteks kliimamuutusele, kliimamuutuse puhul tuleb rakendada ühist lähenemisviisi, ühtekuuluvus on äh, just nimelt selline ühine lähenemisviis. ja äh, detsentraliseerimine äh, annab võimaluse regioonidel paremini väljakutsetega toime tulla ja administratiivse suutlikkuse suurendamine võimaldab regioonidel Euroopa rahasid tulevikus ulatuslikumalt hallata ja see omakorda toob kodanikule ühtekuuluvus, kodanikele ühtekuuluvuspoliitikast veel täiendavat kasu. juurdepuus äh, infrastruktuurile ja ma mõtlen siin igasuguseid infrastruktuuriliike, sotsiaalne infrastruktuur, haridusinfrastruktuur, teadus ja innovatsioon, infotehnoloogia ja nii edasi juurdepääs infrastruktuurile võimaldab Euroopa Liidu kodanikel täiel määral rakendada oma arengupotentsiaali. kohaliku tasandi suundumused aga äh, kujunevad lähtuvalt regioonide oma eripäradest ja kohaliku tasandi eripäradest, see tähendab meie jaoks veel täiendavat lisaväärtust. potentsiaal on olemas, seda potentsiaali me saame kasutada nii, et äh, kodanikud saavad sellest kasu kodanike hüvede, hüveks, seda saab äh, teha äh, kasutades ühtekuuluvuspoliitikat. solidaarsus ja majanduslik tasakaal on ka elemendid, mida ei tohiks unustada, need on äh, väga olulised Euroopa väärtused. ja selleks, et neid väärtusi veelgi edendada, peame ühiselt pingutama ja tegema seda pikemas perspektiivis kallid kolleegid, loomulikult äh, raporti projekt ei ole täiuslik, seda on võimalik parandada, edasi arendada. pealkiri on väga laiaulatuslik, ma püüdsin kõigepealt alustada sissejuhatavate märkustega ja siis keskenduda ka konkreetsematele valdkondadele, kolmele konkreetsemale valdkonnale, mille abil äh, loodan tuua omalt poolt lisandväärtust Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika arutellu. ma olen avatud kõikidele kommentaaridele ja arvamustele ja ma olen kindel, et dokument, mida me püüame siin koostada ja täiendada, võib aidata ühtekuuluvuspoliitikat suunata selgelt nii, et äh, sellest äh, saavad kasu meie kodanikud. ma ootan huviga teie kommentaare, teie muudatusettepanekuid ja minu poolt kõik praeguseks hetkeks. okei okay,, thank you very much There.... suur tänu ja nüüd algab arutelu If there are no, jah, Mr. Äh, härra Van Nistelrooy, palun. tuleb prantsuse keelest. suur aitäh! mulle valmistab probleeme pealkiri. sellepärast, et äh, mul oli jäänud mulje, et selle raporti eesmärgiks oli võib-olla teha lisapingutusi konkurentsivõime osas üle kogu maailma. nagu raportöör ka ütles, siis loomulikult on võimalik raportit ka täiendada ja mina olen valmis sellesse ka oma panuse andma meil on ka komisjonipoolne dokument. Soome peaminister näiteks uuris juba seda selleks, et määrata kindlaks, millistes sektorites on Euroopa Liit eriti edukas loomulikult sõltuvad kõik need sektorid ja nende edukus järjest enam ka ähm, ülemaailmsest konkurentsivõimest. tahaksin teha oma esimese märkuse. ühesõnaga, võiksime saada inspiratsiooni sellest dokumendist. ja ühtlasi sooviksin, et siin äh, rõhutaks rohkem ka inimlikule aspektile. meil on äh, praegu üleminekuperiood teame, et rahvaarv väheneb. kui me võtame näiteks India, siis tegelikult ühe aastaga on nad suutelised välja õpetama rohkem insenere kui meie kümne aastaga, nii et sellised faktorid on ju kriitilise tähtsusega. nüüd on ettevõtetel võimalus äh, panna oma asukoht sinna, kuhu nad soovivad ja võib-olla selle kohta peaks siin ka midagi lisama, meil on ju Lissaboni poliitika, vabandust, Lissaboni leping ja ühtekuuluvuspoliitika. ja võib-olla peaksime võtma sellise tulevikku vaatava vaatenurga ja nüüd, mis puudutab perioodi pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siin peaks äh, viitama ka äh, regioonidele, mis on alles lähenemas Euroopa Liidule, mis on siis teise eesmärgi piirkonnad ja ka kolmanda eesmärgi piirkondi peaks arvesse võtma, meil on ju juba kogemusi selles valdkonnas meil on näiteks ähm, teadmiste vahetamise lepingud Brasiiliaga. eile koordinaatorite koosolekul jõudsime teatud kokkuleppele teksti osas ja sellest me hiljem ka teile räägime. ja ma arvan, et võiksime sellest eile arutatud tekstist saada inspiratsiooni, kui me vaatame siin viimast osa raportist. ja ma olen täiesti valmis ise nende küsimuste üle järele mõtlema ja tulema välja ka omapoolsete soovitustega selleks, et ähm, neid soovitusi võib-olla konkreetsemaks muuta. nüüd äh, see küsimus, mis on siin pealkirjas väga tore, siin räägitakse ülemaailmsest konkurentsivõimest, aga millised need kõige olulisemad tegurid siin on? ja mis üldse meie ümber praegu toimub? maailm ju muutub, areneb edasi. siin võiks võtta eeskujuks ka OECD raporteid, mis on alati väga hea kvaliteediga. Thank you. Frau Schröder, bitte schön. Ja, vielen Dank. Ähm, um ja suur tänu. ma räägin Jean-Pauli eest. ta jõuab kahjuks pisut hiljem kohale, aga paar punkti, millele ma tahaks tähelepanu juhtida. esiteks on ta juhtinud tähelepanu sellele, et raport räägib peamiselt infrastruktuuridest kui regioonide arenemise kõige olulisemast faktorist. mõnede regioonide puhul võib see isegi tõsi olla, aga mitte suurema enamuse regioonide puhul, ma arvan, et härra Nistelrooy üsna, ütles üsna õigesti, kui me räägime analüüsist Euroopa kaks tuhat kakskümmend, siis võib tähele panna, et tuleks vaadata palju laia, laiemalt ja üksikasjalikumalt just konkurentsi küsimust, tuleks kaasata suuremaid piirkondi ja samuti on konkurentsivõime jaoks väga oluline faktor innovaatilisus, seda ei ole siin üldse nimetatud, samuti mitte eriti palju ei ole räägitud äh, investeeringutest, äh, majanduslikust arengust, jätkusuutlik areng on rahvusvaheliselt väga olulise tähtsusega punkt, mis annab just konkurentsivõime, mis annab eelise üleilmsel turul paljude regioonide jaoks võib konkurentsivõime seisneda ka infrastruktuuris, aga mitte ainult. lisanduvad tooted, innovaatilisus, jätkusuutlikkus, jätkusuutlikkus on väga oluline, sellega luuakse ka töökohti ning äh, see on seotud ka sotsiaalse ühtekuuluvusega, mis kaasab ka neid piirkondi, mis on juba edasi arenenumad. seda küsimust tuleks vaadata regiooniti, mitte ainult kesksele kes-, keskendudes. ja nüüd lõige kuus, sellega me oleme nõus, toetame seda, äh, sest et tõesti õiget haldust on vaja see on samuti üks võimalus edusamme teha, aga alalõikes A on öeldud, et peaks olema mingisugune kokkulepe äh, liikmesriikide, piirkondade ja komisjoni vahet. me seda juba kahe tuhande teisel aastal proovisime, aga sellest ei tulnud midagi välja, seetõttu raportöör võiks vaadata, mis, miks ta välja ei tulnud, milles oli põhjus nii et enne, kui me hakkame seda uuesti tegema, tuleks kõigepealt välja selgitada eelmise ebaõnnestumise põhjused. nüüd lõige üksteist, mis vaatab väga sügavalt sisse sellesse, mida me töörühmas arutasime, SKT ja sellega seonduvad küsimused. see on, selles vallas ei ole ka eriti edu saavutatud, nii et see on ilmselt küsimus, mis jääb päevakorda veel väga pikaks ajaks S äh, siin on äh, siis suhe äh, riikliku kogu, kogu toodangu ja rahvamajanduse kogu produkti vahel ning see küsimus nõuab veel täiendavat arutamist, selles osas me teeme muudatusettepaneku, aitäh.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 osa sellest me peaksime veel lähemate kuude jooksul vaatama, miks ühtekuuluvus Euroopa Liidus on konkurentsivõimelisuse tulemus. jah, me võime öelda, et meil on suured metropolid, hiiglaslikud äh, piirkonnad ja nii edasi, aga minu arust võiks see raport jällegi rääkida uuesti sellest, missugune on seos Euro-, kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimelisuse ja ühtekuuluvuspoliitika vahel. jälle oli juttu jätkuvas, jätkusuutlikust majandusest, oluline on juhtida tähelepanu sellele, et majanduslik areng iseenesest ei sisalda konkurentsi, ei sisalda jätkusuutlikkust. majanduslik areng ja jätkusuutlikkus on kaks erinevat asja ning Euroopale on vajalik jätkusuutlik konkurentsivõime. võib-olla oleks seda vaja uuesti veel arutada, kuidas seda kõige paremini saaks teha äh,. igal juhul peaks siin raportis olema mingi koht, kuhu selle saaks sisse, sisse võtta. ma arvan, et tegu on siiski suurepärase raportiga, võttes arvesse, mida me kõik, kõiki neid arutelusid, mis meil sügisel ees seisavad, suur tänu! Äh, excuse me, excuse me mis Manescu käsib? suur tänu ja nüüd on sõna härra proua Maneskul. suur tänu, kõigepealt tahaksin ma te õnnitleda kolleeg Luhani selle suurepärase raporti projekti eest, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika ja konkurentsivõime on kaks põhielementi, mis toetavad Euroopa ülesehitust ja roo-, loomulikult me ei suuda olla konkurentsivõimelised ilma hästi arenenud ühtekuuluvuspoliitikata. teiseks ma arvan, et raportis tuleks nimetada ka, tuleks tuua välja väga konkreetsed lahendused ja selged juhised, mis puudutavad nii äh, liikmesriikide kui Euroopa Komisjoni tege-, tegutsemist selles suunas kui me nüüd tuleme teksti kui niisuguse juurde tagasi, siis muidugi ühtekuuluvuspoliitika toetab arenguid ning mõjutab erineval moel kõiki neid probleeme, mis riik, regioone ja piirkondi puudutavad, aga ma arvan, et vaja oleks terviklikku kontseptsiooni ning seda terviklikku kontseptsiooni tuleks selle raporti tekstis ka nimetada ja edasi arendada. märkasin ka et raport pöörab peamist tähelepanu infrastruktuurile kui konkurentsivõime ühele võtmeelemendile. jah, muidugi ka konk-, infrastruktuur on oluline, aga mitte ainus, tuleks rohkem arvesse võtta ka teisi, teisi sarnaseid faktoreid, näiteks ka majanduskasvu ja töökohtade loomist. ning tuleks seda teha just seoses regioonide parema sõltumatu toimimisega. samuti tuleks võib-olla rohkem rääkida Euroopa fondide vastuvõtuvõimest ja nende ärakasutamisest. raport peaks nimetama ka seda, kui oluline on arendada piirkondade ettevõtjate potentsiaali ja tahaksin näha veel selles tekstis ka seda, et piirkondlikul ja kohalikul tasandil on vaja edendada ettevõtlust ning see on just nii regioonide kui regioonide vahelise konkurentsivõime võtmeks. kasulik oleks rõhutada ka ka erinevate projektide vajadust ja nende ärakasutamist ning õigete finantsallikate leidmist, aitäh! suur tänu ja nüüd härra Piper. suur tänu, härra esimees. minu arust on see rapor-, raport üsna veenev ma siin on väga hästi eesmärgid formuleeritud ja samuti on lähenetud natukene teisest suunast, kui meie oleksime seda teinud. infrastruktuur, energia, maanteed, need ei ole asjad, mis tegelikult on regionaalse ain-, regionaalse projektid, need on kõik küsimused, millega peab silmitsi seisma terve äh, Ida-Euroopa ja seetõttu oleks vaja mingisugust üldist plaani. ühesõnaga, infrastruktuuri nimetamine on igati oluline selles raportis. sisemajanduse kogutoodang tegelikult lähtub ju sellest, missugused on infrastruktuuri võimalused oluline on vaadata ka regiooni tervikuna, mitte seda, kuidas asjad toimuvad väikestes regioonides ning seetõttu minu arust ei ole tarvis kogu aeg võtta öö, sisse rahvamajanduse kogutoodangut ja lõppkokkuvõttes, kui me räägime regionaalpoliitikatest ja seda me üritame teha, siis tuleks seda ikkagi teha rohkem regiooni hästi, mitte niivõrd miniregioonite. kui mingisugune summa jõuab kuskile regiooni, kes selle eest siis vastutab, kes seda jagab nii sisuliselt kui rahaliselt kui, kui poliitiliselt? ja seda tahaksin teada ja teine küsimus. kui me räägime haldusküsimustest siis on järjest enam tarvis vaadata seda instrumenti, mida nimetas ka proua Manescu, Euroopa, üle-euroopaline loa andmine. me peame andma kõikvõimalikke me peaksime andma neile volitused niimoodi, et regioonides ei oleks kogu aeg tarvis asju kontrollida ja nüüd proua Lukašenka. E, dziękuję e, bardzo. Ja mam takie trzy e, uwagi czy spostrzeżenia. Suur tänu. Minul on kolm kommentaari. Ja nimelt paljud teist on rääkinud regioonide konkurentsivõimelisusest Euroopa Liidu sees. Mina arvan, et tegu on tegelikult üleilmse konkurentsivõimega, mis on olulisema tähtsusega. Euroopa Liidu kui terviku konkurentsivõimelisus on oluline. võrreldes seda konkurentsivõimelisust ja võimalik, võimalus seda positiivselt võrrelda teiste piirkondadega, siis me näeme, et nii majanduslik, sotsiaalne ja sotsiaalne ühtekuuluvus on võtmeelementideks. mul on hea meel härra Luhani raporti üle ning ma toetan tema lähenemist. nagu ütles ka eelkõneleja, uut, uued liikmesriigid kalduvad asju pisut teise nurga alt nägema. ja ma arvan, et kui me vaatame Euroopa Liidu regioonide konkurentsivõimelisust, siis me jõuame üsna huvitavatele järeldustele. ilma infrastruktuuriprojekte rahastamata on, jäävad uued liikmesriigid, Euroopa Liidu kümme uut liitujat igaveseks tahaplaanile, kui me asetame rõhu eelkõige jätkusuulikule arengule, siis me ei ole suutelised saavutama täielikku konkurentsivõimet, aga ma olen nõus ka nende kolleegidega, kes ütlevad, et me peame investeerima majanduse innovatiivsetesse sektoritesse, sellepärast et üleilmselt on Euroopa Liidul vaja täiendavaid investeeringuid, innovatsiooni. olen nõus ka härra Van Nistelrooiga, sellepärast et lõhe lõhe kõrghariduse valikute vahel Euroopa Liidus ja teistes maailma osades, eriti Hiinas, on hoopis, hoop-, on väga erinev ja suur tänu ja nüüd härra Mate-. aitäh, härra Mattula. lubage mul öelda mõned asjad, ma loodan, et ma ei korda midagi, mis on juba öeldud, eelkõige tahan õnnitleda härra Luhanit selle väga vapra ja julge lähenemise eest ning ta toob meie ette väga suure väljakutse ja väga suure küsimuse, missugune on ühtekuuluvuspoliitika roll tulevikus ma usun, et mitte mingil juhul ei tohi me teha seda viga, et me vähendame ühtekuuluvuspoliitika tähtsust. ühtekuuluvuspoliitika on olnud ajalooliselt juba olulise tähtsusega ja see on mõeldud peamiselt selleks, et kaotada ära erinevusi erinevate Euroopa Liidu osade vahel, nii nagu mina, tuleb ka härra Luhan niisugusest riigist, kus on veel pikk tee käia ja ma arvan, et infrastruktuuride roll on väga oluliselt tähtsusega, nii nagu härra Luhan seda ka väljendab ning eriti oluline on transpordi infrastruktuur. uute liikmesriikide jaoks, Ida-Euroopa liikmesriikide jaoks on transpordi infrastruktuuride väljaehitamine kõige olulisema tähtsusega. pisut väikese irooniaga võin ma öelda, et lennukid on ainsad transpordivahendid, mis Ida- ja Lääne-Euroopas nii ühe, ühesuguse kiirusega sõidavad, sellepärast et muidu toimub asi nii, et mida ida poole jõuate, seda aeglasemalt muutub teie liikumiskiirus ning idapoolse liikmesriigi esindajana saan ma ainult loota, et ühtekuuluvuspoliitika roll infrastruktuuride parandamisel jääb samaks, sellepärast et need arenguerinevused on väga suuresti seotud just transpordi infrastruktuuridega. teine oluline küsimus, mida raport puudutab, on siis äh, halduskoormuse vähendamine, sest järjest enam käsitleme me neid küsimusi ja neid juhtumeid, kui riigid või piirkonnad loobuvad Euroopa fondide kasutamisest just nimelt sellepärast, et sellega kaasneb tohutu bürokraatlik koorem. näiteks ühest Äh, Prantsusmaa regiooni võin näiteks tuua, kes just loobus selle abi vastuvõtmisest ning seetõttu on väga oluline, et me leiaksime tõhusad öö, äh, lahendused, et, et äh, rahataotlejatel oleks lihtsam rahale juurde pääseda. raport käsitleb ka piirkondlike, piirkondlikku mitmekesisust ja kohalike territoriaalseid võimekusi. minu arvates on meil siin hulgaliselt ressursse, mis on siiamaani ära kasutamata. lõpetuseks ütleksin veel ükskord, et ma hindan raportööri lähenemist ühtekuuluvuspoliitikale ning jagan ka tema seisukohta, et me peame võitlema erinevate regioonide vaheliste erinevuste vastu. kui me soovime maailmas juhi positsiooni võtta, peame me muutuma konkurentsivõimelisemaks, tänan väga. suur aitäh, kuna komisjoni esindajaid siin täna ei ole, siis tahaksin anda kohe sõna härra Luhanile märkuste tegemiseks îmi ehm, dați impresia că împreună putem realiza într-adevăr. Suur tänu teile, kallid kolleegid. ma olen veendunud, et üheskoos suudame töötada välja väga kõrge kvaliteediga raporti ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemadel. suur aitäh teie kõikide panuse ning märkuste eest, need olid ehm, samal ajal nii vajalikud kui ka väga konstruktiivsed selleks, et sellest raportist oleks ka midagi kasu ning et see kujund, kujutaks endast tõhusat instrumenti. tahaksin siiski teha omapoolseid kommentaare kõigepealt pealkirjast. pealkirja panemine on alati keeruline, see pealkiri siin on üsna pikk, see üritab võtta arvesse väga erinevaid elemente härra Van Nistelrooy soovis konkreetsemaid ettepanekuid selles osas, kuidas me peaksime tegutsema rahvusvahelisel tasemel. meie Euroopa Liiduna, me tahtsime siin rääkida sellest, mida me peame tegema Euroopa Liiduna selleks, et olla rahvusvahelisel areenil tugevamad. siin äh, räägiti ka sellest, me peaksime kõigepealt ähm, enda liidu piirides asjad korda ajama, kui me tahame suuremat konkurentsivõimet, ka sotsiaalset konkurentsivõimet seal hulgas. ja seda saame me teha läbi teadmistepõhise majanduse edasiarendamise ja samuti infrastruktuuri edasiarendamise selleks, et eemaldada erinevused piirkondade vahel ja ühtlasi ka siis, kui me toetame ähm, tööhõiveturgu, mis oleks ähm, nii-öelda võrdõiguslikum. nüüd äh, kui me üritame olla siin Hiina ja India majanduskasvu kõrgusel, härra Nistelrooy ju ütles, et Indias lõpetas ülikooli ühe aastaga rohkem insenere kui Euroopa Liidus kümne aastaga. see on loomulikult tõsi, aga mida meie siis teeme, mida Euroopa Liit teeb? meid on viissada miljonit, nii-öelda isegi võib-olla vähem kui pool India rahvaarvust, nii et mida nüüd teha, et nendega sammu pidada, sellepärast et ega nemad nüüd oma äh, loorberitele puhkama ei ole jäänud. Nad arenevad järjest edasi ja võib-olla kümne-viieteistkümne aasta pärast hoopiski nemad juba dikteerivad majanduse edasist arengut Euroopa Liidus ja kogu maailmas. nii et see Euroopa Liidu tasand on siin väga oluline, tuleb võidelda piirkondadevaheliste erinevuste vastu. me rääkisime siin ka nendest piirkondadest, kus selline ülejäänud Euroopa Liiduga lähenemine peab veel toimuma eesmärgid on suunatud äh, uutele liikmesriikidele ja siis jälle teised eesmärgid äh, Lääne-Euroopa riikidele, nii et loomulikult need eesmärgid on erinevad, sest et ka arengutase on erinev. kui me räägime Euroopa Liidu laienemisest, siis kohe lisatakse sinna juurde see, et see laienemine põhineb väärtustel. aga nüüd tuleb rääkida ka konkurentsivõimest, mida me saame saavutada teadus- ja arendustegevuse läbi ning samuti oma kohalolu suurendamise läbi turgudel. näiteks kui disainime oma autodele paremad äh, mootorid ja nii edasi, ma ei usu, et see nüüd äh, rahvusvahelisel tasemel meie automüüki oluliselt suurendab. aga kahe tuhande neljandast kahe tuhande seitsmenda aastani äh, lisandusid ju Euroopa Liitu äh, kümme uut liikmesriiki. Äh, De... Neil on nüüd oma ühisturg. sellel on nii häid kui halbu külgi ja nüüd esimest korda on äh, lepingus, nimelt Lissaboni lepingus kirjas see, et me peame vaatama kaugemale Euroopa Liidu piiridest me ei peaks ainult tegelema nüüd konkurentsivõime erinevustega Euroopa Liidu sees, vaid me peaksime rääkima ka sellest, mida teha selleks, et olla konkurentsivõimelisemad võrreldes Hiina või ähm, Ameerika Ühendriikide või Venemaaga. nüüd äh, see, et infrastruktuuri edasiarendamine on selle raporti keskseks elemendiks, kui nüüd keskpunktiks ei ole energia ja in kommunikatsiooni infrastruktuuri, kui meil ei ole ühtset infrastruktuuri siis või ühtekuuluvat infrastruktuuri, siis ei ole ka meil tõelist ühtekuuluvuspoliitikat. nii et sellepärast tulebki kõigepealt tegeleda nende probleemidega, kui me tahame tõesti rahvusvaheliselt ka konkurentsivõimelised olla. nüüd äh, seostest äh, piirkondade, riikide ja Euroopa Liidu tasandite vahel. Euroopa kaks tuhat kakskümmend on kindlasti regioonide Euroopa, me näeme seda juba Ühendkuningriigis, Saksamaal, Prantsusmaal. Äh, abi antakse vastavalt regionaalsetele arengukavadele, mille osas loomulikult peetakse nõu ka Euroopa Komisjoniga sel viisil on meil võimalik äh, vähendada bürokraatlikku koormust ja seega aitame otseselt kaasa kõrgema arengutaseme saavutamisele. lisaks sellele usun ma ka seda, et meie siin Brüsselis oma büroodes või ähm, jälle teised inimesed liikmesriikide kabinettides tegelikult just need inimesed koha peal teavad ikkagi kõige paremini, milline olukord on, nii et kui me teame, et ühel piirkonnal on mingi konkreetne potentsiaal, siis keskendugem ka selle potentsiaali arendamisele ja siis saavutame me ka paremaid tulemusi, me teame äh, et äh, näiteks Saksamaal on väga arenenud autotööstus, no toetame siis seda autotööstust, samal ajal teame, et Ida-Euroopas on vaja rohkem ja paremat infrastruktuuri, siis peaksime keskenduma just nimelt selle väljaarendamisele. aga meie üleüldiseks eesmärgiks peab ikkagi jääma uute töökohtade loomine ning suurem konkurentsivõime rahvusvaheliselt. siin äh, Saksamaa kolleeg rääkis samuti teistest aspektidest. loomulikult tuleb vältida siin igasuguseid lühiajalisi lahendusi ühtekuuluvus, ühtekuuluvuspoliitika vahel. ja just nimelt sellepärast siin äh, raportis ka räägitakse kogu aeg äh, järjepidevusest mitmetes kohtades. Äh, see kehtib nii riikide kui Euroopa Liidu eesmärkide puhul, need peavad ikkagi omavahel kokku minema. loomulikult Euroopa tasandil on siin teatud rahastamisstruktuur, on projekte, millel on väga positiivsed tulemused ja siin jällegi peaks kehtima see järjepidevuse põhimõte, nimelt need projektid peaksid siis edasi kehtima jääma. nii et see raport peab ühtlasi keskenduma ka Euroopa Liidu vahendite kasutamisele pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja sellele, kuidas seda täpselt tehakse. rahva majanduse kogutulu peaks olema üks kriteerium ja samuti peaks olema siin kriteeriumiks ka äh, töökohtade loomine nii lühi, nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis nüüd suurprojektide ning pilootprojektide toetamine. kui me tahame majanduslikust vaatenurgast saavutada laiaulatuslikke tulemusi, siis äh, peab loomulikult äh, rakendama ellu ka suuri projekte. ja minu raport tegelikult äh, siin selget vastust ei anna, aga küsimus on ikkagi selles, et kellel see vastutus on, kas riiklikel institutsioonidel või Euroopa Liidu institutsioonidel, kas me saame kuidagi seda mõjutada, kas saame töötada välja võib-olla struktureerituma ühtekuuluvuspoliitika, võib-olla võime leida siin viisi, kuidas sellele vastata. ja nüüd ettevõtlusvaimust, ka see on kriitilise tähtsusega. ütleme, et kui meil on ähm, riiklikul või vabandust, piirkondlikul või regionaalsel tasemel äh, hästi töötavad institutsioonid, ja ka seal töötatakse välja suuri projekte, küll aga ei kaasata sinna kõiki neid kõige olulisemaid tegureid. kui me võtame näiteks nüüd kümme ettevõtet, siis neil on teatud potentsiaal selles piirkonnas. tahaksin tänada ka härra Piiperit tema suhtumise eest. ta on küll pärit Lääne-Euroopa riigist, kus infrastruktuur on väga hästi välja arendatud, tahaksin siiski väljendada talle omapoolse tänu, sest et ta mõistab seda, et meil on vajadus tasakaalustatuse järele ja selle järel, et infrastruktuur oleks võrdsel tasemel üle terve Euroopa Liidu, selleks et Euroopa Liit tervikuna oleks konkurentsivõimelisem. ja see on siin tõesti väga olulise tähtsusega ja räägin siin ka oma kogemustest, ma töötasin kunagi Saksamaa ettevõttes, mis ühel hetkel otsis uusi investeerimisvõimalusi, nad olid teinud nimekirja kolmekümnest kriteeriumist ja kasutasid neid kriteeriume selleks, et valida investeeringute sihtkohad ja siis äh, neil oli veel nimekiri kahekümnest kriteeriumist, et valida konkreetne linn, kuhu investeerida. ja teine äh, kriteerium selles nimekirjas oli äh, infrastruktuur. meil oli nimekiri kolmest linnast ja lõplikult võitis või sai need investeeringud siis endale see linn, kus olid äh, kus oli kõige paremini välja arendatud infrastruktuur, kuigi võib-olla teiste kriteeriumite suhtes oli ta nii-öelda madalamal tasemel. ja see linn sai siis kolmesaja miljoni euro suuruse investeeringu, mis oli jaotatud kaheaastasele perioodile. ja need teised linnad, need teised kaks linna jäid nendest investeeringutest äh, ilma, sellepärast et seal ei olnud nii head infrastruktuuri nagu selles võitnud linnas ja tõin selle näite lihtsalt sellepärast, et te mõistaksite paremini, kui, mil, miks ma nii väga rõhun siin just nimelt infrastruktuurile. infrastruktuur kujutab endast tõelist võimalust äh, rida kohalikele elanikele. kes peaks aga vastutame nende investeeringute eest. minul on selles osas oma nägemus. ja olgem nüüd ausad, me kõik oleme teatud poliitilise süsteemi toodang. ja kui me vaatame nüüd neid poliitilisi ja haldussüsteeme Euroopa Liidu sees, siis me teame, et siin on väga suuri erinevusi, ükskõik kas meile meeldib või mitte nüüd, kas see ühtekuuluvuspoliitika arutelu on üldse kohane, see on juba omaette küsimus. nüüd, kui äh, võib-olla paari aastaga valitsus kukutatakse, tuleb võimule uus valitsus, siis mis saab äh, rahastamisest? võtame teatud piirkondade poliitilise värvi nii-öelda, siis äh, see võib erineda teistest äh, piirkondadest ja kui nüüd see rahastamine on seotud poliitilise, poliitiliste muutustega, siis võib juhtuda, et äh, ühes, ühte piirkonda investeeritakse vähem, sellepärast et ei ole nii-öelda õiget poliitilist äh, tooni. seega peab vastutus olema kindlalt paika pandud piirkondlike investeeringute osas. ja see peab minema kokku ka riiklike investeeringukavadega, mis on, peab olema heaks kiidetud Euroopa Liidu poolt. kui me aga seda ei tee, siis eh, ei ole meil võimalik sellist ohtu kuidagi vältida. kui me aga selle vastutuse kindlalt paika paneme, siis saame kindlad olla, et poliitilised ja halduslikud tegurid ei saa kuidagi negatiivselt mõjutada seda, kuidas raha piirkondadele jagatakse. võib juhtuda, et on siin kohaliku taseme juhte, kes, võib-olla omavalitsuste juhte, kes on nii-öelda nõrgemad, võib-olla nad ei ole teatud valdkondades kuigi pädevad, kas me siis nüüd tõesti laseme sellel konkreetsel piirkonnal kannatada, sellepärast et tema poliitiline juht on eh, ebakompetentne. nii et siin vastutuse liin peab olema selge, regioon, riik ja siis Euroopa Komisjon. kui me räägime regionaalarengu kavast, siis eh, seda peaks arutama ka Euroopa Liidu tasemel, sest et nii oleks Euroopa Liidul selge ülevaade äh, kõikidest arengutrendidest Euroopa Liidu sees ja siis saaksime panna paika ka väga kindlad kriteeriumid, mis võimaldavad meil toetada sotsiaalset ning majanduslikku ühtekuuluvust ning samuti töökohtade loomist ja konkurentsivõimet. ja seega saavutaksime me tunduvalt paremaid tulemusi kiiremini ja suudaksime vastu seista Hiinale, Indiale ja ka kõikidele teistele ja meil oleksid kasutada nii-öelda paremad majanduslikud relvad seda peaks võib-olla tõesti siin raportis ka rohkem rõhutama ja seda siin täna ka väljendati ja ma olen sellega nõus, ka minul on majandusalane taust ja ma täiesti toetan seda. konkurentsivõime loomulikult viib töökohtade loomiseni, just konkurentsivõime on selleks alustalaks. ja kui nüüd erasektori mm, turuosalised on omavahel konkurentsis, loomulikult siis see toobki kaasa töökohtade loomise. mina usun, et ühtekuuluvuspoliitikal on äh, suurepärane mine-, minevik ja sellel on ka suur potentsiaal edasi areneda. seda juhul, kui me rakendame seda ellu vastavalt väga rangetele kriteeriumitele ja kui me võtame arvesse kõikide piirkondade nii nõrki kui tugevaid külgi ja ka tingimusel, et me seame iseendile väga selged eesmärgid, nimelt seista vastu suurtele majandusvõimukeskustele maailmas, ehk siis Indiale, Hiinale, Ameerika Ühendriikidele. ja idee on, seisneb loomulikult selles, et me saavutaksime selle võimalikult kiiresti ma olen kindel, et kui te tulete välja omavalitsuse muudatusettepanekutega, siis toimub kindlasti väga konstruktiivne arutelu ka iga eraldi muudatusettepaneku üle ja suur aitäh kõigile! Thank you very much indeed! suur tänu! nagu ütlesite, olete valmis kuulama kõiki muudatusettepanekuid, seega tuletaksin kõigile meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on paika pandud kahekümne kaheksandaks juuniks kella, kell kümme ja hääletame Regis kümnendal juulil ja täiskogul toimub hääletamine septembri teise täiskogu ajal. nüüd läheme jällegi meie päevakorra juurde, meil jäi vahele punkt number üks, nii et pöördume tagasi punkti, vabandust, punkt number üheksa, mille juurde pöördume tagasi ja see käsitleb Euroopa Liidu regionaalpoliitika head juhtimistava, Euroopa Komisjoni abi ja kontrollimenetlusi. raportööriks on proua Manescu palun, proua Manescu, teil on sõna. În primul rând, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor. Suur tänu, härra esimees. Kõigepealt tahaksin tänada meie variraportööre ja kõiki teisi kolleege, kellega ma kohtusin, kellega ma läbirääkimisi pidasin seda raporti projekti koostades. Ma rääkisin läbi ka meie omavalitsuste liiduga, Euroopa Liidu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete liiduga, komisjoni esindajatega, regioonide komitee esindajatega ja ma tahaksin neid kõiki tänada. ma võin teile kinnitada, et püüdsin omalt poolt võtta kõiki nende kommentaare arvesse ja kaasata oma raportisse nii palju äh, ettepanekutest kui vähegi võimalik aga nüüd tagasi äh, arvamuse projekti enda juurde. nagu ma ütlesin, siis äh, ma usun, et Euroopa poliitikate tõhus rakendamine sõltub äh, suurel määral sellest, kuidas neid poliitikaid välja töötatakse ja kuidas nad on kujundatud. samuti sõltub kõik ka rakenduslikust suutlikkusest kohalikul tasandil ja piirkondlikul tasandil. mitmetasandiline juhtimine on ühtekuuluvuspoliitikas väga oluliseks elemendiks ja kohaliku tasandi regionaalametivõimude aktiivne osalemine juba õigusloomelisele protsessile eelnevas faasis on väga oluline. täpselt sama oluline on ka jagatud juhtimise põhimõte mis hõlmab erinevaid vastutusi erinevatel juhtimistasandil, alates Euroopa Liidu tasandist kuni kohaliku tasandini. ma arvan, et kohalike ja piirkondlike ametivõimude kaasamine juba õigusloome eelfaasi on äärmiselt oluline, sellepärast et just nimelt kohaliku ja piirkonna tasandi ametivõimud tunnevad kohalikke olusid kõige paremini. see aitab meil tagada, et meie poliitikate tulemused tulevikus osutuvad positiivseteks. mis puudutab horisontaalset ja ka vertikaalset lähenemist mitmetasandilises juhtimises, siis erinevate juhtimistasandite vaheline koostöö ja ka koostöö kõigi majanduslike ja sotsiaalsete huvigruppidega on väga oluline ja möödapääsmatu, kui tahame, et meie koostöö oleks tõhus ja meie lähenemine integreeritud oma poliitikates. mitmetasandiline juhtimine võimaldab meil paremini kasutada ära meie ühte te territoriaalse koostöö potentsiaali ja seetõttu ma leidsin, et tuleks kutsuda liikmes, üles liikmesriike, kes ei ole veel seda teinud, pingutama selle nimel, et äh, seda tehaks, tehtakse. ja komisjoni tuleks äh, üles kutsuda soodustama infovahetust selles valdkonnas. me usume, et äh, ühtekuuluvuspoliitika koostöö on tulemuste osas soodsam ja selline lähenemine peaks olema kohustuslik tulevikus kohalikele ja piirkondlikele ametivõimudele. liikmesriigid on ka olulise tähtsusega, nad toetavad äh, kohalikku ja piirkondlikku tasandit äh, Euroopa projektide elluviimisprotsessis ja seetõttu ma soovitan, et me töötaksime välja kohaliku äh, arengumetodoloogia koha, lähtuvalt kohalikust partnerlusest seda iseäranis linna, maaelu ja piiriüleste piirkondadega tegelevate projektide puhul. seetõttu oleks meil vaja partnerluse mõistele ühist määratlust ja ma kutsuksin komisjoni üles koostama selline määratlus selleks, et partnerlused kohalike ja piirkondlike ametivõimude vahel muutuksid võimalikuks me kutsume ka komisjoni üles tagama selle põhimõtte austamist ning kutsume komisjoni üles aitama kaasa heade tavade jagamisele ja levitamisele. hea juhtimistava ühtekuuluvuspoliitikas on seotud ka meie viimase aja õigusaktidega, üldine ühtekuuluvuspoliitika määrus ja kuid ma arvan, et lihtsustamise protsess ei tohiks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga lõppeda, kahe tuhande kolme, vaid peaks jätkuma, me ei peaks mitte ainult tegelema majanduskriisi tagajärgedega, vaid äh, me peaksime mõtlema ka oma poliitika tulevasele arengule ja sellest lähtuvalt jätkama lihtsustamist. samuti peaksime me püüdma vähendada vastumeelsust erinevates, erinevatel osapooltel, vastumeelsust Euroopa rahaliste vahendite kasutamisele. liikmesriigid peaksid aitama kohalikke piirkondlikke tasandi ametivõime ja projekti potentsiaalseid taotlejaid ja ma arvan, et need meetmed on eluliselt olulise tähtsusega, kui tahame tulevikus oma poliitikaid näha tulemuslikumana ja kui me tahame, et tulevus, tulevikus meie poliitikad oleksid kergemini rakendatavad ja nende tulemused ka nähtavamad. ma usun, et selline lähenemine tooks ka vigade määra vähe, kaasa ka vigade määra vähenemise, kulud seoses avaliku haldusega väheneksid või vabandust, avalike hangetega väheneksid, koolitusprogrammid inimestele, kes teostavad järelevalvet selliste äh, projekti aspektide üle on olulised, komisjon äh, peab kandma hoolt selle eest, et kõikides liikmesriikides viidaks läbi selliseid koolitusprogramme ja et kohaliku ja piirkondliku tasandi huvigrupid, äh, grupid oleksid kaasatud sellistesse projektidesse. ma toetan Erasmuse projekti jätkamist äh, kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajatele, kuid tulevikus peaksime seda tegema praktilisemalt ja nii, et me keskenduksime rohkem Euroopa Liidu raha, ressursside haldamisele loomulikult tuleks sellistele sammudele eraldada ka asjakohased eelarvelised vahendid ja, ja koostöös regionaal, regioonide komiteega peaksime me äh, pingutama rohkem selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevikku äh, tagada. ma usun, et äh, mitmetasandilise juhtimise põhimõte tuleks sisse viia kõikidesse Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiatesse selleks, et tagada, et kohaliku tasandi ametivõimud, piirkondliku ametivõimud tunneksid omanikutunnet äh, nende poliitikate tulemuste suhtes ja tunneksid omanikutunnet ka vajalike meetmete suhtes, mis, äh, mida tuleb rakendada nende poliitikate elluviimisel. tahaksin tänada variraportööre nende panuse eest ja olen veendunud, et äh, austatud kolleegid esitavad muudatusettepanekuid. ma kindlasti võtan suurima heameelega neid muudatusettepanekuid arvesse. ma arvan, et härra Stavrakakis esitas vist ühe muudatusettepaneku, muudatusettepaneku, mis puudutas regioone ja regioonide ja, ja vari- ja, ja raportis, raporti projektis mainitud võ, äh, võrgustiku või piirkondade mõiste laiendamist, siis äh, olid siin ka muudatusettepanek seoses äh, Euroopa Komisjoni tehnilise abiga ja ma arvan, et äh, väga mõistlik oleks mitte viidata ainuüksi kaheteistkümnele uuele liikmesriigile selline mehhanism peaks äh, olema toetuseks kõikidele liikmesriikidele, nii vanadele kui uutele. suur tänu ja ootan äh, huviga teie arvamusi. Thank you very much indeed. suur tänu. kas kellelgi on omalt poolt midagi lisada? Yes, please. palun, teil on sõna. Wenn sonst niemand, also ich äh, möchte mich nochmal ausdrücklich bei der Berichterstatterin bedanken für die gute Kooperation. Ich bin ja kui keegi teine ei soovi sõna, ütleb äh, proua Rüüle, siis äh, teen seda mina. kõigepealt tänaksin proua raportööri, me oleme raportööriga teinud äh, head koostööd selle projekti koostamisel ja Äh, minu arvates on äh, raportis pisut äh, puudujääki kodanikuühiskonna osas, lähimuspõhimõtte osas ja seetõttu tahaksin ma selle osas esitada muudatusettepanekuid, teised küsimused on arvesse võetud ja sertifitseerimine, autoriseerimine on küsimused, mis minu arvates on ka kahe silma vahele jäänud seda ei ole raportis mainitud äh, ja võib-olla komisjon, äh, see ei üllataks mind, äh, kui komisjon tahaks kohalikke ametivõime asuda sertifitseerima. ka mina omalt poolt tahaksin õnnitleda proua Maneskot. proua Manesko on teinud suurepärase töö, rõhutanud kui seda, kui oluline on mitmetasandiline juhtimine mis aitab meil meie regionaalpoliitikat kohalikul tasandil tõhusalt rakendada. proua Manescu on teinud ette, konkreetseid ettepanekuid tõhusaks lähenemiseks mitte ainult järgmise programmiperioodi puhul, vaid ka praeguse programmi puhul. ma leian, et tegemist on väga kaasava raportiga ja e, toob mitmesuguseid ettepanekuid selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat parandada ja teha seda nii, et me meie poliitikate struktuurilisi nõrkusi parandaksime mul on äh, kaks väikest kommentaari. kõigepealt äh, komisjoni strateegilisele raportile viitamine seoses äh, ühtekuuluvuspoliitikate rakendamisega kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani oleks minu meelest antud kontekstis kasulik. ja seda võiks viit-, vi-, sellega seoses võiks viidata tulevikule ja ja äh, nendele barjääridele, mis muudavad äh, rakendamise äh, liikmesriikidele keeruliseks, kuivõrd finantseeskirjade, kui finantseeskirjad on keerulised, programmiperioodid kattuvad osaliselt. ja minu teine kommentaar, me paluksime komment-, komisjonil hinnata, miks mõningates liikmesriikides tuntakse vastumeelt me äh, Euroopa Liidu projektide äh, suhtes äh, seoses halduskoormusega ja kuidas saaks kasutada ka ühtekuuluvuspoliitika programme nii, et nende kohalike tasandite haldussuutlikkust oleks, saaks parandada. suur tänu, teil on sõna suur tänu, ka mina tahaksin avaldada tunnustust meie raportöörile selle suurepärase töö eest. tahaksin teda tänada ka hea koostöö eest. ka mina olen nimelt selle raporti projekti variraportöör selles raportis on erinevaid elemente, mis on äärmiselt olulised. ja üks nendest äh, küsimustest äh, sõltub sellest, kui palju me anname kohalikule, äh, kohalikele piirkondlikele ametivõimudele ja mida me täpselt neile anname. viitaksin ka punktile seitseteist, kus on äh, toodud äh, välja ühtlustatud auditeerimismudel ja ma viitaksin sellele, mida ütles proua pa-, härra mm, Paht-, Pasler. härra Platler ütles äh, nimelt, kui palju me anname toetust kohalikele ametivõimedele, kui keegi taotleja tema, kui kellegi taotleja avaldus kiidetakse heaks, siis need taotlejad teavad, et nad peavad läbima äh, kaheksa või üheksa erinevat äh, auditi protsessi ja loomulikult ühtne auditeerimismudel on suureks väljakutseks, kuid me siiski peaksime selle poole püüdlema ja, ja leidma tee selleni jõudmiseks loomulikult on kontroll oluline, ma ei katsugi väita, et kontroll oleks äh, ebaoluline või teisene, audit on möödapääsmatu, kuid auditist ei saa, ei, ei tohi tulla Euroopa Liidu rahaliste vahendite taotlejatele äh, liiga suur koorem. taotleja teab juba, et kui ta rahalised vahendid saab, kui tema taotlus heaks kiidetakse, siis tuleb erinevad auditeerimisprotsessid äh, läbida. kui meil aga õnnestub need auditi menetlused lihtsustada, siis äh, minu meelest oleks see vägagi kasulik. siis veel väga oluline mõte, mis on raporti projektis välja toodud äh, ja mis lähtub äh, Eurostati Eurobaromeetri hinnangust. mis näitab, et kõige rohkem usaldust on kohal, äh, rahval kodaniku, kohaliku tasandi ja piirkondliku tasandi ja haldusorganitesse, aga sama baromeeter näitab lisaks sellele, et kohaliku äh, tasandi ametivõimud ei ole otsustusprotsessi vajalikul määral kaasatud. ja seetõttu ma arvan, et oluline on ka punkt äh, seitse raporti projektis, kus nõutakse tungivalt, et liikmesriigid kaasaksid kohalikke asutusi rohkem. me räägime sellest, kuidas me peaksime siirdama meie vastutusi äh, kohalikule tasandile, piirkondlikule tasandile ja see on enesestmõistetav, et äh, seetõttu selliste ametivõimudega kohalikul ja piirkondlikul tasandil konsulteeritakse juba algusest peale märkimisväärselt rohkem avaldaksin tunnustust meie raportöörile ja ma olen veendunud, äh, et meie koostöö on ka tulevikus hiilgav ja raport saab olema sama hiilgav. suur tänu! Thank you very much indeed, minister! suur tänu ja härra Van Nistelrooy! Dank u wel. Ik sluit graag aan wat, wat collega Matula net al uh, over het verslag heeft gezegd. Een paar kleine, kleine puntjes. Suur tänu. Ma jätkaksin eh, sel teemal, eh, mida ütles minu kolleeg. Kui me vaatame siin punkti 17, miks me ole nõus selle ühe auditiga. me võime ju usaldada oma äh, auditid, äh, kõikidel tasanditel viivad auditit läbi sõltumatud eksperdid, sõltumatud auditeerijad. ja kui me peame erinevaid protsesse läbima, siis äh, see pole õige, meil oleks vaja ühtset auditeerimismudelit äh, ja äh, põhimõtet iga programmi kohta üks audit. ainult siis, kui tegemist on pettusega, tuleks midagi täiendamat läbi võtta ja, ja ette panna. me võime mõelda, kuidas seda täpsemalt sõnastada, aga minu arust selline üks audit, üks projekt põhimõte on kõige mõistlikum. me rääkisime eile põhjalikult siin lihtsustamisest ja ma arvan, et me peaksime lihtsustamisega ka jätkama ja peaksime kuidagi muutma sujuvamaks, on neid projekte, millel on jagatud juhtimise põhimõte ja mitmetasandiline juhtimine ei kehti mitte ainult meie puhul, vaid äh, see on äh, oluline ka teiste projektide puhul, mis ei ole näiteks ühtekuuluvuspoliitika projektid. eile mainis seda ka Euroopa Komisjoni esindajad, Euroopa Komisjoni esindaja ütles eile, et nemad äh, suhtuvad positiivselt sellesse mõttesse, et et kasutada põllumajanduspoliitika kogemusi programmide ja projektide vallas. võib-olla me peaksime hindama ka eelmise nädala tippkohtumise tulemusi ja soovitusi majandusjuhtimise kohta, võib-olla on sealtki võinud nii mõndagi õppida. seal rõhutati asjaolu, et Euroopa eesmärgid peavad olema paralleelsed liikmesriikide eesmärkidega, see on ju üks põhimõtteid mitmetasandilise juhtimise puhul ja ma arvan, et sellel tippkohtumisel tehti ka teisi kasulikke järeldusi. olen nõus raportööriga, kes ütles, et Erasmuse projekti tuleb pikendada pilootprojekt ei olnud selles vallas küll väga edukas. ja ka ma arvan, et me peaksime siin seda konkreetsemalt äh, kirjeldama ja siis, mis puudutab äh, punkti number kümme ja kokkulepet äh, komisjoni ja äh, all, alumiste juhtimistasandite vahel kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide osas, siis see, see, kui me ei äh, sea seda endale tõelisteks prioriteetideks äh, ja kui neid prioriteete ei võeta omaks, siis Ehm, on midagi puudu, kui komisjon leiab, et tegemist on nende prioriteediga, kuid projektide haldajad ei leia, siis äh, peaksime me äh, lähenema küsimusele pigem kuidagi territoriaalselt. ja äh, vaatame, mida komisjon ise nende võtmeprioriteeti kohta ehk meile täna ütleb.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 Like um, suur tänu, ka mina tahaksin tänada proua Maneskut selle raporti projekti eest, kus on konkreetsed ja nähtavad ettepanekud. see raport saab olema kasulik meie aruteludes, väga väärtuslik meie aruteludes ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. jagatud juhtimise põhimõtted ka seoses on oluline arutleda eh, ja leida õige tasakaal komisjoni järelevalve rolli ja liikmesriikide rakendusorganite vahel. me kindlasti ähm, võtame arvesse mõningaid ettepanekutest ja to-, ette-, ja toome välja, mida komisjon teeb juhtimisega seoses ja kontrollimeetmetega seoses. meil on hea meel, et ähm, raport viitab positiivselt äh, tegevusplaani, tegevusplaanile äh, komisjoni järelevalve rolli suurendamiseks, hoolimata sellest, et et meil on tegevuskava ja ka rakendusaruanne, siis äh, peame me edasi pingutama, me oleme nõus, et me peame tegutsema edasigi väga tõsiselt lähtuvalt oma tegevuskava põhimõtetest, siis vastavuse hinnangu raportid ja äh, süsteemide loomise hindamine jõuab kohe varsti lõpuni ja väga vähe pro programme jäävad veel äh, töösse. ja mis puudutab äh, RI-d, siis äh, meie regionaalarengu peadirektor, direktor teeb kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kohta oma ettepaneku. ja mis puudutab auditeid, siis äh, auditis püütakse keskenduda riskipiirkondadele ja keskenduda topelt äh, ja lisakontrollide vältimisele. me räägime ka sellest, äh, kuidas oskusteavet edasi anda liikmesriikidele. viimase kolme aasta jooksul on komisjon korraldanud igal aastal koolitusseminari sertifitseerimisametitele ja autoriseerimisametitele, kes vastutavad esimese ja teise tasandi kontrollide eest, kus leitakse ka suurem osa vigu. see on lisaks äh, tehnilistele koosolekutele auditiametitele ja selle eesmärgiks on äh, levitada heasid tavasid äh, kontrolli esimeste tasandite vallas ja komisjon, kontrollikoda ja erinevad liikmesriikide tasandil leiavad suurema osa vigadest üles, me jätkame ka seda pingutusi selle nimel, et teadmised edastatakse kohalikule tasandile. mul on hea meel ka teile teatada, et pärast mõningaid viivitusi siis kahe, kahe tuhande seitsmenda aasta hinnangud, millele raportis viidatakse, on kättesaadavad pärast suve, nii et et pärast suve on kõikidel taotlejatel juurdepääs ka komisjoni juhtnööridele siis äh, mis puudutab ühtset äh, auditeerimismudelit, millele viitsid erinevad liikmes, äh, liikmed siin ja mis on mainitud seitsmeteistkümnendas punktis, siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määruses on seda esile tõstetud ja komisjon kavatseb auditeerimise organi tulemusi uskuda ja meil on plaanis kooskõlastada peadirektoraatide auditeerimise tegevusi, nii et me saaksime üksteise tööst kasu ja ühised auditid viiakse läbi äh, ka koostöös liikmesriikide auditeerimisorganitega. Äh, teatavat äh, kattuvust Kontrollikoja audititega tõenäoliselt on siiski paraku ette näha ja raportöör soovib komisjonilt näha rohkem tulemustele suunatud tulemusi, raporteid või projekte, aga me peame lähtuma oma töös igal juhul aluslepingutest, sellest me mööda ei saa ja kõrgematasemeline töögrupp kindlasti uurib, millised on võimalused selle soovituse elluviimiseks ja kuidas me saame oma üldist projektide elluviimise protsessi muuta tulemuslikumaks ja julgustada teisi osapooli projektides veelgi osandama, osalema komisjon koostöös liikmesriikide ekspertidega vaatab üle, kas proportsionaalsed rollimeetmed äh, Äh, on, äh, kas, kas neid on võimalik ka täiendavalt arendada selleks, et äh, erinevuse põhimõtet arvesse võtta ja kohandada nõudeid lähtuvalt projekti taotlejate suurusest ja olemusest, siis süsteemide tõhususe parandamine ja juhtiv jagatud juhtimine Need on olulised eesmärgid pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. raportis on äh, öeldud, et need tehnilised küsimused, kuidas äh, asju rakendada, on äh, sama olulised kui poliitika eesmärgid. me tervitame Euroopa Parlamendi aktiivset osalust selles arutelus ja see raport on kindlasti oluse, oluliseks panuseks meie aruteludes. suur tänu! Thank you very much indeed. tõepoolest suur tänu komisjoni esindajale. nüüd ma pro-, sooviksin proua Maneskult kuulda reaktsioone. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahan tänada kolleege kõikide ettepanekute ja soovituste eest ja samuti kõikide nende lahkete sõnade eest ma olen valmis kuulama kõiki täiendavaid ettepanekuid ja muudatusi. olen veendunud, et kuna Euroopa Komisjon meid toetab, siis lõpuks tuleme me välja raportiga, mis esitab ka mõningatele probleemidele konkreetsed lahendused, ma räägin siin just kontrollide lihtsustamisest, territoriaalne ühte, kuuluvus, kohalike võimude tegelik kaasamine otsuste tegemise protsessi ja samuti seadusandluse ettevalmistamise protsessi. lubage mul nimetada ka vajadust täiendava tõhususe järele ning samuti samuti on meil vaja täiendavat toetust Euroopa Komisjonilt just tehnilise abi näol, eh, mis, millega toetataks siis kohalikku ja piirkondlikku tasandit. ma tahaks nimetada ka vajadust eh, komisjoni suurema järelevalve järele ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes raport ei saa mitte ainult parem, aga mis puudutab kohalike organite paremat juurdepääsu Euroopa fondidele, siis saavutame samuti selle lõppkokkuvõttes ka parema ühtekuuluvuspoliitika suur. suur tänu veel ükskord, proua raportöör. ja siinkohal tahaksin öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esimene juuli kell kaksteist regioonide komitee komitees toimub hääletus kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa september ning Strasbourgi täiskogul oktoobris. ja nüüd me saame minna edasi päevakorrapunktiga number üksteist, mis käsitleb integreeritud merenduspoliitikat ja siin on tegemist uute ülesannete va-, läbivaatamise ja edusammude hindamisega. Miss, you want to take the floor? Yes, thank you. Please. Eh, palun, eh, proua Pearde mul on väga hea meel, et me saame uuesti vaadata seda väga keerukat ja mitmekesist eh, valdkonda, mis puudutab kõiki mereäärseid piirkondi. suur tänu ka selle arvamuse eest, mis on meie ees praegu, aga ma pean ütlema, et see raport ei ole nii tasakaalus, kui ma lootsin, sest et see käsitleb peamiselt ainult saari. mina saartest väga palju ei tea, aga ma tulen ka riigist, mis oleks nagu saar, ehk siis Ühendkuningriik, aga ma saan aru, et siin te räägite saartest, mis on ikka oluliselt väiksemad kui Ühendkuningriik. siin puudutatakse merekeskkonna parandamist, ökosüsteemide parandamist, turismi arendamist ja nii edasi. mis puudutab ökosüsteeme ja kuna me oleme kogu aeg silmitsi kliimamuutustega, siis me täpselt tegelikult ei tea, mis meie piirkondade ökosüsteemidega saama hakkab, aga me oleme juba näinud kõikvõimalikke mo-, torme, üleujutusi, rannajoone liikumist ja nii edasi, nii et hoiatused on olemas. mõnedes hoiatustes öeldakse, et merepind tõuseb märkimisväärselt, et me kliima suureneb, meid igal juhul Ühendkuningriigis ähvardab see, et golfi hoovus kaob ära ja selle tulemusena muutub meie meri oluliselt külmemaks. samuti toimub sooldumine ja kõik need asjad on väga olulised ökosüsteemile, need asjad on kõik need, mida me juba teame. terve hulk kaitsvat seadusandlust on juba paigas, alates linnudirektiivist kuni, äh, kuni süsinikuheitmeteni suurte laevade puhul ning kaks tuhat kakskümmend strateegia on toonud kaasa terve hulga erinevaid meetmeid meie rannajoone kaitsmiseks. ainuüksi Ühendkuningriigis võeti vastu kuus erinevat kaitsemeedet ning ma arvan, et me peaksimegi püüdma neid kaitsemeetmeid teha lihtsamaks ja mõistetavamaks, nii et inimesed ka paremini aru saaksid, missuguseid meetmeid me kaitseme, kasutame oma rannajoone kaitseks. samuti tuleb uurida, kuidas edaspidi kasutada võimalikult palju looduslikku energiat, hüdroenergiat, tuumeenergiat ja nii edasi, sellepärast et need on äärmiselt suured energiaallikad. Need on ka tehnilist laadi tegevused mis toimuvad merepiirkondades. nüüd äh, rannapiirkonnad turismiga seonduvalt. Äh, Ühendkuningriigi kõige rannaäärsem sadam on Dover ja Dover on väga olulise tähtsusega Euroopa kaubatranspordi ning kaubandu-, ka-, selle kaubanduse käive on igal aastal kaheksa miljardit naela, just nimelt naela, mitte eurot. ning selle kasutamine on viimase aas-, paari aasta jooksul kõvasti suurenenud. mis tahes ootamatused, olgu need siis tormid, üleujutused, streigid või mingisugused probleemid tunnelis tekitavad väga suuri probleeme nii Ühendkuningriigi kui Prantsusmaa tavapärases meretranspordis ja merekaubatranspordis. Dover on muuhulgas ka äh, turismisadam, igal aastal käib sealt läbi umbes kolm miljonit turisti. Te nimetate, nimetasite samuti turismi ja turismide liikumi-, turistide liikumist, aga minu arvates see on üks suurimaid Ühendkuningriigis. Dover on suuruselt teine ristlusreiside sadam, seda läbib hulgaliselt ristlusreiseid igal aastal ja umbes kaheksakümmend protsenti Doverist lahkuvatest laevadest lähevad Calaisse ning merelaevandus, põhja-lõuna suunaline, on maailma üks tihedamaid. nii et tegelikult on Doveri ja Calais vaheline meri üks äärmiselt tõsise väga, väga, väga tiheda liiklusega mereosa, nii et short sea shipping, ütleb kõneleja ja, ja ta ütleb ka, et ta ei tea täpselt, mis tõlgid sellega teevad, aga ühesõnaga lühikesed distantsid, ütleksin mina. ja ma tean, et selle teemaga on aastaid ja aastaid tegeletud, kuidas seda valdkonda arendada ning samuti kui nüüd lõpuks oleks tarvis nimetada veel erinevaid kaitse teenuseid või tähendab korrakaitseteenuseid, politseivalvet, sellepärast et merendusega on alati seo-, seondub ka salakaubavedu, me ei räägi siin mitte ainult rannavalvest, aga me räägime ka horisontaalsest valvsest, rannavalve, kes peaks tegema koostööd mereväega ja ja politseiga, selle, see on nii-öelda erinevate agentuuride vaheline koostöö, need teenistused peavad omavahel suhtlema, sellepärast et see on äärmiselt keeruline ja mitmetasandiline tegevus, mis seal toimub. ma tänan veel ükskord raportööri ja ootan selle raporti väljatulekut, aitäh! suur tänu ja nüüd on sõna härra Kadekil suur tänu, härra esimees, mina tahaksin rääkida sektorist, mis minule on väga südamelähedane, nimelt kalandussektor, sellest siin ka kiiresti räägiti ja sellest loomulikult integreeritud merenduspoliitika äh, kontekstis. komisjon oma teatises integreeritud merenduspoliitika kohta viitas sünergiatele erinevate merendusega seotud sektorite vahel ja kalandusel loomulikult on selles eriti oluline roll merenduspoliitikas ning rannapiirkondade majanduses on kalandusel väga suur roll ja äh, integreeritud merenduspoliitika eesmärgil on ka äh, suurendada kasvu, äh, majanduskasvu kalandussektoris tuleb võtta arvesse ka vesiviljeluse ning kalandussektori eripärasid merenduspoliitikas, näiteks kui me räägime äh, kalavarude säilitamisest. regionaalse koostöö arendamine selles osas on kriitilise tähtsusega selleks, et jõuda äh, ranniku ning ähm, veeressursside või ähm, varude jätkusuutliku kasutamiseni me soovime, et pandaks paika mehhanismid, mis võimaldaksid üheskoos otsuseid vastu võtta integreeritud merenduspoliitika valdkonnas ning ka ühise kalanduspoliitika osas. siin peaksime looma ühised konsultatsiooniorganid, kus, kuhu oleksid kaasatud nii kalandussektori ettevõtted kui ka teiste sektorite omad integreeritud merenduspoliitika ei peaks ähm, ka unustama seda, et see on vastutav keskkonnasõbraliku ning ähm, jätkusuutliku kalandussektori äh, säilitamise eest. nii et selles raportis tuleks sellele erilist tähelepanu pöörata, aitäh. Thank you very much. Kutiro Sakurakis, eks tule. suur tänu ja nüüd on sõna härra Horool loomulikult ma hindan seda tööd, mida raportiga on tehtud, aga tahaksin tulla tagasi siin mõnede küsimuste juurde. ja tahaksin rääkida ka üldisemalt sellest raportist, mille üle me lõppkokkuvõttes ju hääletama peame. kõige olulisem, härra esimees, on siin see, et Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika on ju loodud selleks, et see oleks nii-öelda Euroopa huvides, et me oleksime samal tasemel kui teised ähm, turuosalised ma-, ähm, rahvusvahelisel tasemel. loomulikult kõik see mõjutab ka äh, töötajate töötingimusi. see, mis muljetavaldab, on see, et raportis ei räägita kunagi sellest, et öö, äh, oleks vaja kabotaaži liberaliseerimist ja tegelikult siin ma räägin ju ka öö, meeskondadest väljaspool Euroopa Liitu. Euroopa Liidus see töötab, aga nüüd plaanitakse seda ka Euroopa Liidust väljaspool. siin ei räägita ka sellest, et oleks vaja ähm, meeskondi välja õpetada ja loomulikult see mõjutab ka meresõidu ohutust, reisijate ohutust, ka keskkonnakaitset. nii et kabotaaži küsimus on tõesti väga oluline, sellest tuleks ikkagi siin rääkida. teine märkus, te isegi teate, et minu koduriigis on väga suur probleem ja ka kindlasti mujal, mis tuleneb äh, otseselt äh, ellu rakendatud reeglitest ja seetõttu on saari, mis päevi, nädalaid, isegi kuid võib-olla kõrgete hindade tõttu on täiesti ähm, ära lõigatud või lihtsalt sellepärast, et inimestel ei ole võimalus maksta sellise, sellist tasu. igal juhul tagajärjed sellel on siiski olemas. nii et kriisi tõttu on ju majanduskasv ka veel väga madal, nii et see süvendab veelgi neid probleeme, nii et kindlasti tuleks selles valdkonnas meetmeid kasutusele võtta, isegi kui meie võib-olla oleme suhteliselt pessimistlikud. nüüd keskkonnakaitsest. loen siit raportist ja kuulen ka saalis, et et nafta puurimis äh, kriteeriumid on rangemad siin kui äh, Ameerika Ühendriikides, loomulikult kui me võtame siin PP näite, äh, Mehhiko laastis, see on muidugi väga kurb, aga ikkagi mind paneb muretsema see, mis meid ees ootab. mul ei ole siin mingisuguseid illusioone äh, monopoli olukorra suhtes Euroopa Liidus me sugugi selle eest kaitstud ei ole, selles olen ma täiesti veendunud. Brit-, British Petroleum on ju tegelikult Euroopa ettevõte, aga me peame ikkagi midagi ette võtma, peame selle üle järele mõtlema, edasi liikuma. ja nüüd, kui me räägime siin tuulegeneraatoriparkidest ja keskkonnasõbralikust majandusarengust ja nii edasi, loomulikult peaks meie majandusareng olema võimalikult keskkonnasõbralik, aga kui äh, see jääb siin ikkagi monopolide huvidesse ning äh, kapitali äh, tuludele suunatuks, siis mitte midagi ei muutu. nüüd, kui rannapiirkondades luuakse neid tuulikute parke, siis see kõik on väga problemaatiline ja vähemasti oma koduriigis jäetakse täiesti kõrvale see, kuidas mõjutavad need äh, suured äh, tuulikute pargid inimeste elu. igal juhul ei tohi me siin soodustada kapitalistlike tulude ähm, poole püüdlemist lihtsalt tahtsin öelda, et tegemist oli arvamusega loomulikult. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri arvamuse väljatöötamise eest ja öelda ühtlasi seda, et praegune majanduslik äh, maksumus, mis on integreeritud merenduspoliitika nii-öelda puudumisel, on väga suur. loomulikult integreeritud merenduspoliitika võimaldab töökohti juurde luua ning samuti tagada innovaatilisuse, mis on vajalik rannapiirkondadele. Euroopa Liidus on juba mõistetud, et on vaja anda rahalisi vahendeid selleks, et pöörata rohkem tähelepanu ka rannapiirkondadele ja nagu eile raportöör ka ütles, see näiteks on Prantsusmaal Bretagne piirkond see poliitika võimaldab äh, äh, selgitada seda, kui suur kasu on näiteks äh, keskkonnasõbraliku turismi väljaarendamisel ja kõik see on osa suurest Euroopa Liidu strateegiast. ma usun, et nagu ka tei-, teie, et territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõte on siin väga oluline selleks, et parandada mere kasutamist, eriti just transpordi osas ja ähm, äärealasid puudutab see transpordiküsimus eriti, sellepärast et üheksakümmend viis protsenti äh, kauba äh, transpordist ähm, kontinendi suunas käib ju just meritsi. nii et tuleb sellise sõltuvusega ja eraldatusega tegel-, tegeleda ja härra esimees, kindlasti tulen välja ka omapoolsete muudatusettepanekutega, mis liiguvad just nimelt selles suunas, suur aitäh! suur tänu! suur tänu, härra esimees! meil on siin väga hea alus härra Stavrakakise arvamuse projekt, meie komisjoni poolt on väga hea. aga see esimene lugemine integreeritud merenduspoliitika arvamuse kohta siiski sunnib meid siia ka mõningaid küsimusi lisama. kindlasti muudatusettepanekutega räägime sellest kõigest juba konkreetsemaks. nii, esimene asi, mis meile muljet avaldab, sest et ju praegu on toimumas kliimamuutus, on see, et nendes tekstides, tekstides räägitakse väga vähe äh, meretranspordi rollist ja kliimamuutuse vastases võitluses. raportisse siin lõpupoole viidatakse äh, valgele raamatule kliimamuutuse kohta, aga rohkem ei viidatagi millelegi. ja meie komisjoni arvamuse projektis tuleks kindlasti ka viidata just nimelt sellele lüngale. me tahaksime konkreetsemaid ettepanekuid. eriti, mis puudutab kombineeritud transporti või maismaatranspordist ja meretranspordile üleminekust või ka näiteks sellest, et sadamad peaksid olema paremini varustatud, et vähendada merendustegevusega seotud saastet on ju teada, et äh, osades sadamates ei ole lihtsalt piisavalt personali. ja siiamaani ei ole arendatud välja ka raudteeühendust ähm, sadamateni ja see on ju täiesti vastuvõetamatu. kindlasti tuleme välja juba oma argumentidega ja selleks, kuidas äh, kaubatransport transporti tuleks edasi arendada ning samuti paremini keskkonnakaitse. nüüd teine aspekt, milleks on äh, ühtekuuluvusfondi ning regionaalfondi äh, rahaliste vahendite kasutamisest. sooviksime, et äh, tegeletakse rohkem rannikualade kohanemisega kliimamuutusega. ja ühtlasi tuleks rohkem rõhuda ka sellele, millised on ühenduste võimalused, pöörates tähelepanu loomulikult ökosüsteemidele ja ka keskkonnaalaste õigusaktide eesmärkidele, kui me räägime siin näiteks lindudest, biotoopidest, kuid samuti raamdirektiiv, mis räägib veeressurssidest samuti tuleb paremini kasutada mõjuhinnanguid, keskkonnamõju hinnangutega tegelevaid aruandeid. nüüd, mis puudutab meie komisjoni, siis minu ettepanek oleks järgmine. kõigepealt peaksime välja töötama konkreetsemaid strateegiaid äärealade jaoks ja ühtlasi peaks meil olema spetsiifiline Vahemere küsimusi puudutav strateegia suur äh, tänu teile, härra Tremopoulos. Need on väga hinnatud märkused. ja ma olen kindel, et meil on võimalus kõikide nende juurde veel tagasi tulla. nüüd palun härra Van Nistelrooy. voorzitter, dank. Ik sluit ook graag bij de lof uh, aan die in suur tänu. loomulikult ühinen nende õnnitlustega tegele, tegemist on suurepärase raportiga. regionaalpoliitika komisjonis räägime me ka selle poliitika territoriaalsest mõõtest ja komisjon on praegu välja töötamas strateegiat. kõneleja ütleb, et ta nüüd ootab hetke. ühesõnaga, komisjon töötab juba makroregioonide teemaga ja neil on plaanis tulla välja sügisel algatusega, mis puudutab Atlandi rannikut, Atlandi ookeani rannikut. Teile on, meil on kõigile teada meie seisukoht, me suhtume pigem negatiivselt sellele, me, me ei soovi rohkem halduskoormust samas oleks aga väsi-, väga positiivne see, kui meie komisjon teeks omapoolse algatuse. me räägime siin raportist, mis puudutas äärealade ühendusi, siis ka äh, nemad peaksid saama ju reageerida selle makroregiooni loomise ideele. ja tegelikult võiksime me täiesti ühineda eesmärgiga number kolm üldmäärusest. ja tegelikult võiks sama kehtida ka äärealadele. miks nii? miks me ei võiks ka neid piirkondi lugeda nii-öelda makroregiooniks? meil on siin probleeme, meil on siin erinevad regioonid, Donau ja teised, aga kui meil oleks nüüd äh, selline makroregioon, siis äh, oleks sellega kergem tegeleda, nii et see on üks näide sellise ühtekuuluvuspoliitika territoriaalsest äh, mõõtest. võib-olla me ei peagi tegelikult ootama ära seda, kuni komisjon tuleb omapoolse algatusega, vaid rääkida sellest juba praegu. Thank you very much indeed. suur tänu ja tahaksin anda sõna härra Edi Hardokile komisjonist. suur aitäh ja vabandan, et ma jäin veidi hiljem, hiljaks tervitan tehtud märkusi, see, mis teil siin ees on, siin on tegelikult neli erinevat dokumenti, mis on järk-järgult konsolideerinud seda tööd, mida me alustasime juba kahe tuhande kuuendal aastal ja eelarve osas oleme saanud abi parlamendilt ja pro-, e-, e-, progressi raportis on seda ka kirjeldatud, me oleme Euroopa Parlamendiga teinud väga tihedat koostööd ka e, erinevate komisjonidega ja täname teie toetuse eest ja üldiste ähm, julgestavate, julgustavate sõnade eest. Äh, arutatakse ka TRAN komisjonis härra äh, Meissneri raportit ja ka väga hea meel on näha, et on härra Stavrakakise äh, raport nii et näeme, et üleüldiselt meid toetatakse ja see konsolideeritud lähenemine on väga tihedalt seotud ka e- ja see on loonud ka väga tiheda seose ühtekuuluvuspoliitika ning integreeritud merenduspoliitika vahel ja härra Van Nistelrooy viitas siin ka eelmist, eelmistele raportitele ühtekuuluvuspoliitikale, nii et see on kõik väga tore. nii et hea, et rõhutakse selle ka-, nende kahe poliitika seostele. nii et äh, tänase arutelu aluseks on need neli eri raportit, äh, sealhulgas ka üks raport Vahemere piirkonna kohta, loomulikult äh, nõukogu järelduste tulemusel ning Euroopa Parlamendi arvamustega tahaksime seda tööd jätkata. meie volinik Tamanagi tuleb juba peagi välja ka teatisega teadmiste olulisuse kohta merendusvaldkonnas nii et sellise teadusliku aspektile rõhutakse. räägin siin ka ühest geograafilisest dokumendist, siin räägitakse makroregioonidest, ühesõnaga seda terminoloogiat tuleb veel edasi arendada, aga meil oleks vaja sellist geograafiliselt kõikehõlmavat dokumenti, mis võimaldaks liikmesriikidel tulla välja äh, sidusate strateegiatega merendusvaldkonnas. volinik ning ka Euroopa Parlament on juba tulnud välja mõttega teha midagi ka Atlandi ranniku osas. ja Rennis eelmisel nädalal korraldas äärealade ühendus ka selleteemalise seminari, mis oli väga kasulik komisjon tahab kindlasti pidada nõu ka sidusrühmadega ja tahaksin siinkohal viidata just nimelt liikmesriikidele. mina olen siin regionaalpoliitika äh, komisjonis, aga on oluline, et liikmesriigid, keda see puudutab, ka toetaksid meie algatusi, nii et ei äh, tohiks olla, et siin teevad tööd ainult komisjon ja kõik sidusrühmad, välja arvatud liikmesriigid. tihtipeale viidatakse äärealadele kui takistusele ja see on mõneti õige, aga kui me vaatame geograafiliselt neid piirkondi, siis tegelikult oleks loogiline, et nad integreeritakse ju nendesse aladesse, kuhu nad kuuluvad. näiteks äh, Makroneesia, Guadeloupi, Martinique, Guadeloupe ja Martinique ju ei puuduta eriti Atlandi piirkonda, pigem Kariibi mere piirkonda kui me vaatame neid äärealasid tervikuna, siis tegelikult äh, samal ajal peame vaatama ka kõikide e-, äärealade eripärasid eraldi. nii et äh, tahaksin jääda sellise lühikese üldise sõnavõtu juurde, tahaksin komisjoni nimel tänada teid kõiki toetuse eest, toetuse eest, mis me oleme saanud integreeritud merenduspoliitika osas äh, kui see alles äh, lapsekingades oli, siis me sellest siin ka rääkisime, aga nüüd on see juba edasi arenenud. Äh, see, need vahendid, mis teie andsite meile äh, parlamendina, siis näiteks pilootprojektide jaoks, sellest oli väga palju kasu. nii et võib öelda, et raha tegelikult toetas seda poliitikat, mitte poliitika ei juhindunud rahalistest vahenditest. aga ilmselt peame jätkama rahastamist sellisel madalamal tasemel veel kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, kõik see loomulikult jõuab tagasi ka parlamenti ja loodan, et ka äh, järgmise kolme aasta jooksul saame olla kindlad teie toetusele, suur aitäh! Thank you very much indeed, bye! suur, suur tänu! ja lõpetuseks tahaksin jällegi omalt poolt avaldada tänu variraportöörile Äh, proua Katrin Feldmanile. Teie konstruktiivsete kommentaaride eest. ja muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kaheksas juuni kell üksteist. regikomisjon hääletab juuli teisel nädalal ja täiskogusse läheb see küsimus septembri teisel täiskogu osaistungjärgul. tuletaksin teile meelde, et lähtuvalt eeskirjast nelikümmend üheksa arvamused tegelevad ainult nende küsimustega, mis kuuluvad arvamuse koostaja komisjoni pädevusse ja seda ma olen siis ka arvesse võtnud, suur tänu. ja nüüd läheme meie tänase päevakorra viimase punkti juurde see on siis punkt üksteist meie päevakorras, vabandust, kaksteist meie päevakorras, mis käsitleb teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamist. ja annaksin sõna härra Kadekule. suur tänu, härra esimees, komisjoni ITRE, ITRE komisjon on töötamas välja äh, teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamisest, nii et räägime jäl-, jällegi siin lihtsustamisest, komisjonis hääletatakse seda kolmekümnendal septembril, loomulikult on see kõik väga oluline, ka nõukogu teadus- ja arendustegevuse kohtumise osas, mis toimub oktoobris. selles kuuendal septembril hääletame seda ja uurime seda veel ka juulikuus. mina olen välja töötamas praegu äh, raportit, mis ka teieni jõuab, paraku on mul aega väga vähe, aga üritan äh, siiski tagada selle, et see oleks saadaval võimalikus paljudes keeltes. komisjon avaldas hiljuti teatise teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamise kohta selles dokumendis pööratakse tähelepanu sellele, kui oluline on äh, arendus- ja uuendustegevus selleks, et liikmesriigid suudaksid silmitsi seista väljakutsetega järgmistel, järgmisel aastakümnel, kvalifitseeritud töökohtade loomine ja samuti keskkonnakaitse. nii et ühtekuuluvuspoliitikal on selles osas loomulikult väga suur roll, see on võimeline toetama äh, uuendustegevust ja regionaalarengut, mis ühtlasi siis panustavad majanduskasvale Euroopa Liidus. Euroopa Liidul on kasutada mitmed instrumendid, mis toetavad äh, uuendus- ja arendustegevust, on seitsmes raamprogramm, see on rohkem kui viiskümmend miljardit eurot nüüd kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani osa rahast läheb ka tehnoloogilisele arengule, aga paraku tihtipeale on öö, äh, nende kasutamine, väheste vahendite kasutamine piiratud, sest et see kõik on väga keeruline. ja see öö, ähm, mõjutab negatiivselt äh, teadusuuringuid, samas kui teadusuuringutel on ju tihtipeale vaja just nimelt paindlikkust. komisjon seega on tulnud välja tehniliste lihtsustamise ettepanekutega, võin tuua näiteks selle, et parandatakse mm, ettepanekute äh, esitamise protsessi, samuti aruandlisusme protsessi, nii et äh, siin räägitakse ka keskmise, äh, keskmistest personalikuludest ja rõhutakse ka tulemustepõhisele rahastamisele. see kõik on väga tervitatav. hoolimata sellest, et teadusuuringu instrumentide lihtsustamine Euroopa Liidus, sellest ainuüksi ei piisa härra Van Nistelrooy on rõhutanud ka seda, kui oluline on leida äh, sünergiaid erinevate instrumentide vahel ühtekuuluvusarendus, ühtekuuluvuspoliitika arendus ning teadustegevuse vahel. me räägime siin äh, raamprogrammist, siis see on seotud ühtlasi ka konkurentsivõimega, mina olen selle soovitustega täiesti nõus. ja oma arvamuses tahan rääkides sellest, kui oluline on tagada integreeritud lähenemine äh, teadusuuringute instrumentide osas, mis ju aitab kaasa tõhususele. siin on ka äh, territoriaalne mõõde, äh, räägime piiriülesest koostööst, riigidevahelisest koostööst ja seda tuleks soodustada ka teadusprogrammide läbi. tuleks rõhuda rohkem ka äh, Euroopa territoriaalkoostöö aspektile ühtevuspoliitika raames, mis puudutab just nimelt uuendustegevust. ja mis puudutab raamprogrammi, seitsmenda raamprogrammi juhtimist, siis äh, riiklik riiklikul tasemel on kindlasti parem juhtida teadustegevust, sellepärast kas me räägime siin VKE-dest või suurtest ettevõtetest, ülikoolidest või millest iganes, siin on võimalik looda, luua ju öö, organisatsioonide ühend, kogumeid. seega kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on eriti suur roll teadustegevuse stimuleerimisel ja äh, ma soovitan kindlasti oma dokumendis, et neid kaasataks rohkem raamprogrammi elu rakendamisesse. kui neid rohkem kaasata, siis see tähendab ka äh, kaasrahastamise pikendamist, seitsmes raamprogramm põhineb partnerluse ideel ja selleks, ja ühtlasi on eesmärgiks tagada äh, partnerite finantsstabiilsus. nüüd on loomulikult kriis, kriis aga kaasfinantseerimine peab siiski jääma alustalaks ja selles kontekstis on ka olulise tähtsusega see, et me täpsustaksime seitsmenda raamprogrammi eesmärke. see peab konkreetselt mõjutama äh, töökohtade loomist, me ei tohi raisata riigi raha äh, projektidele, mis ei aita kaasa konkurentsivõime edendamisele ning ei loo töökohti. nii et seega tuleb seitsmenda raamprogrammi rahalisi vahendeid kontsentreerida või keskenduda just nimelt nendele eh, programmidele, mis on kõige tõhusamad, sellest tuleneb ju Euroopa Liidu teadusuuringute arendamise instrumentide usaldusväärsus ja loomulikult ma ei räägi siin sellest, et kõik teised projektid peaksid kõrvale jääma. see puudutab nii tööstust, energiat kui ka teadust, loomulikult eesmärgiks on see ühendada tihedamalt ka regionaalpoliitikaga. see võimaldab tagada teadusprogrammide parema juhtimise detsentraliseerimise läbi seitsmenda raamprogrammi raames, nii et nii palju saan ma praegu öelda oma raporti kohta suur aitäh, esimees! Thank you very much indeed! suur tänu! ja nüüd alustamegi arutelu härra Kadeki arvamuse üle. härra Van Nistelrooy. Deze keer heel kort zijn omdat de oriëntatie zoals die door de Kadeki. härra esimees. see, millele viitasin härra Kadek Äh, see on tegelikult ka ju see suund, mille mina olen võtnud. ikka ja jälle tõuseb siin esiplaanile kõikide nende aspektide territoriaalne mõõde. kaks minupoolset märkust kui me vaatame neid rahalisi vahendeid, mis on suunatud teadustegevusele ning ka teadusinfrastruktuuridele ja vaatame neid komisjoni poolt saadud arvandmeid, siis näeme, et viiskümmend miljardit on suunatud teadustegevuse infrastruktuurile ja samuti ähm, tehnoloogiakeskustele ja kokku teeb see siis äh, kaheksakümmend viis miljardit, kui me nüüd vaatame aga raamprogrammi, siis see on viiskümmend neli miljardit. tekib küsimus, kuidas need kaks instrumenti saaksid nüüd käsikäes käia ja esimese instrumendi lihtsustamine, parandamine aitas lo-, aitaks loomulikult ka kaasa teise instrumendi tõhususele raportis, kus ma rääkisin sünergiatest, tõepoolest ma mõned aspektid ka välja tõin, aga eelkõige peaksime võtma õppust äh, praktikast. perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja kui me vaatame siin VKE-de ning ettevõtete üldisemat äh, osalemist, siis äh, see näeme, et siin on suur tagasiminek toimunud nimelt on olukord tunduvalt keerulisem ja väga vähesed ettevõtted on valmis läbima selle väga keerulise menetluse. ja minu arvates peaks muuhulgas mõtlema ka selle üle, kuidas intensiivsemalt äh, abistada äh, taotlejaid, siin võiks olla selline üks koht, kuhu nad saavad pöörduda. loomulikult on siin ka problemaatilisemaid aspekte, seda oleks vaatama Euroopa Liidu tasemel, aga tegelikult ülikoolid või ettevõtted, neil on võimalus osaleda projektides. aga alati peab võtma arvesse ju ka neid väiksemaid algatusi ja partnereid, kes nendes tegevad on. me ei räägi mitte ainult äh, teadustegevusest, äh, põhiteadusuuringutest ja ka muust vaid kõige olulisem ongi siin loomulikult see territoriaalne mõõde. nii et kui saaksime selles suunas edasi liikuda, siis ma arvan, et me panustaksime oluliselt teadustegevusse Euroopa Liidus. proua Kavalju ettekande ajal olin ma kohal, ta rääkis erinevatest konsult-, konsultatsiooniprotsessidest ja nii edasi, aga minu arvates igal juhul kõik see liigub väga õiges suunas ja meie ülesandeks ongi see, et me kaasaksime siia ka territoriaalse mõõte ja kui me seda teeme, siis oleks meie lähenemine täiesti õige. Thank you very much indeed. Is there tõesti suur tänu teile, härra Van Nistelrooy, kas kellelgi on veel meie mõningaid kommentaare, märkusi, kui teil kommentaare pole, siis kas soovite, oi, palun ja tänke, Herr Vorsitzender. Ich äh, kann... Suur tänu, härra esimees. ma toetan suures osas seda, mida ütles minu eelkõneleja, mis puudutab kaasrahastamist. ja meie suurepäraste või tipp-projektide ja suurte projektide osas tahaksin ma öelda, et ma tunnen teatavat vastumeelsust sellisesse, sellisele lähenemisele Euroopas, Kesk-Euroopa siseäranis, Austrias näiteks, kust mina pärit olen, on väga palju väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. ja kõik need sellised, näiteks Megatronic paikab, paikneb Lensis ja see, nende töö on suurepärane, aga mingisugust suurt projektilaadset toetust nad ei saa. nii et seda dimensiooni tuleks äh, rõhutada ma arvan, et äh, meie jaoks on oluline väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonisuutlikkus ja meie programmide muutmine äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suhtes sõbralikumaks ja soodsamaks, nende töö on suurepärane, kuid äh, sageli bürokraatlikud protseduurid nõuavad suuri kulutusi ja seetõttu jäävad nad sellistest projektiliikumistest kõrvale. kas keegi soovib veel midagi lisada? kui keegi ei soovi lisada, siis palun annan sõna raportöörile, kes saab vastata kommentaaridele. suur tänu, härra esimees, kuulasin suure huviga oma siin neid kolleege ja tahaksin öelda Austria kolleegile, et ma täpsustasin tõepoolest siin sellest, et tuleks arendada neid tipp-projekte, aga lisasin ka juurde, et üks kord, ükskõik kui mm, suur on konkreetse riigi teadusuuringute areng, siis me ei räägi, ei jäta loomulikult kedagi kõrvale. nüüd, mis puudutab territoriaalset mõõdet, see on väga oluline, ka partnerluse aspekt on minu arvates üks olulisemaid ja äh, sellest me ei rääkinud, aga äh, tulemustele põhinev rahastamine või selle järk-järguline sisseviimine, see on kindlasti väga oluline, suur aitäh koostöö eest, kolleegid! okei okay,, thank you very much indeed! suur tänu! päevakorrapunkt number kolmteist. muud küsimused? härra Van Nistelrooy so interested in the agenda of the Belgian presidency. mulle tunne, pakub huvi Belgia kui eesistuja äh, päevakord eesistumise ajal. väga äh, lihtne on äh, nende üritustel osaleda, sellepärast et me ei pea lendama kuskile, kas me saaksime nende päevakorra kuskilt, me teame, et neil on plaane linnavaldkonnaga seoses, ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, ma loodan, et see päevakord on kättesaadav me saadame selle teile. aga enne kui me oma kohtumise lõpetame, teataksin ma ka väikese muudatuse seoses äh, päevakorrapunktiga number kümme. nagu te mäletate, teadsin ma teile, et muudatuste ettepanekute tähtaeg on kahekümne kaheksas juuni, kuid äh, kuid nüüd uus tähtaeg kahekümne kaheksanda juuni asemel on kahekümne üheksas juuni. olete kõik nõus sellega? vastuväiteid paistab ei ole, seejärel tänaksin teid teie osaluse eest suur,. suur-suur tänu oh.. You want to say, uh, to tell us something? paistab, et soovite meile midagi öelda. Teil on selleks sõna. tahtsin lihtsalt öelda nägemist Hispaania eesistuja nimel ja tänada Regionaalpoliitika Komisjoni töö eest, meie arvates oli see kõik väga äh, põnev, nii äh, head tööd tegi nii äh, esinaine Danuta Hübner kui ka kõik teised ja Te aitasite meid paljudes teemavaldkondades äh, oluliselt. nii et äh, suur tänu kõigile ja loodame, et see koostöö jätkub ka tulevikus, suur tänu! tänaksin ka teid meie komisjoni nimel.